kolleegid, me jätkame oma tööga. eilse istungi protokoll on teile välja jagatud, kas kellelgi on märkusi selle kohta, tundub, et ei ole. seega